tagasi ei tulnud, mis oli nii kiiresti välja kui kõik muud. ta oli tema hea harjutada. sest ta ei rääkinud, äh, ta ei lugenud seda. tal olid kõik tekstid olemas ja saksa kapp ütles,